tuleb teha lõpp sellistele eelarvamustele, eh, mis rajanevad valele, tuleb teha lõpp füüsilisele ja verbaalsele vägivallale. Eh, mehed peavad võitlema naistevastase vägivalla vastu, see on meie kohustus, see strateegia eh, on midagi, millega me kõik saame arvestada, aitäh aitäh ja nüüd saab sõna härra Krahh üheks minutiks. lugupeetud äh, president, äh, Suur-Ameerika president Ronald Reagan ütles, on äh, kõige hullem oleks see, kui meil valitsuses ei oleks naisi. ja ma esitaksin äh, soolise küsimuse natukene teistiti. Äh, tegemist on inimeste väga individuaalsete kalduvustega ja ettekujutus, et Euroopa Liidul on nüüd mingi oma strateegia, mille abil tahetakse sellesse sekkuda Eh, on sõltumatu sellest, kas see strateegia on õige või vale, see on alati vale. tegemist on eh, tung-, riigi tungimisega inimeste eraellu, see ei sobi, see on totaalne, see ei ole liberaalne ja me teame ja kolleegid vasakpoolsete hulgast on sellele tähelepanu juhtinud et eh, tegemist on tegelikult rünnakuga perekondade vastu, tahetakse sotsiaalselt ümber kujundada kogu meie elu ja seetõttu oleme me selliste ettepanekute vastu. aitäh. ja nüüd saab äh, sõna proua Peter Hansen ähm,. lugupeetud äh, volinik, suur aitäh äh, et te täna siin olete. mul on väga hea meel selle üle, et te olete esitanud selle suurepärase strateegia. ma loodan, et selle eh, strateegia me lihtsalt ei eh, saada naistele mõttetuid signaale, vaid näitame tõesti, et me suhtume nende probleemidesse tõsiselt väga oluline, et see tahe, sõnum jõuaks kõikidesse Euroopa nurkadesse, et me näitaksime, et on olemas poliitiline tahe naisi toetada. Äh, juurdepääs abordile peaks olema tagatud kõikjal Euroopas. Äh, naised peavad saama Istanbuli konventsiooni kaitse. ja äh, naistele makstakse sageli vähem kui meestele, sellele tuleb samuti lõpp teha. komisjoni strateegia on esimene samm ning teiseks sammuks on konkreetsed õigusaktid, mis peaksid olukorda muutma me ei tohiks olla, me ei tohiks karta ka sanktsioonide kohaldamist, kui see on vajalik. Eh, meil on vaja tegusid Euroopa naiste nimel ja jään ootama teie järgmisi samme. aitäh ja nüüd saab sõna proua Hübner üheks minutiks aitäh, president, volinik, kolleegid, sooline võrdõiguslikkus on naiste õigluse küsimus Eh, isegi kõige konservatiivsemates ühiskondades näeme, kuidas nai-, naised tõstatavad naiste õiguste küsimuse, aga need ei too tihtipeale kaasa muutusi. poliitikud tihtipeale moka otsast räägivad soolisest võrdõiguslikkusest, aga ei tunnista naiste rolli ühiskonnas, poliitikas, majanduses. kui Euroopa tahab saavutada oma strateegilisi eesmärke, siis me ei tohi eh, jätta poolt elanikkonnast lihtsalt kõrvale, kui me tahame me eh, Äh, Euroopa tulevikku muuta, kui me tahame tõelist dialoogi kodanikega, siis peame kuulama ära ka naiste kui kodanike seisukohad. me peame minema kaugemale Euroopa Liidust ja väljendama solidaarsust ka nende naistega, kes väljaspool Euroopa Liitu võitlevad õiguse eest oma kultuurilises ja riiklikus kontekstis. uus strateegia, äh, mille komisjon esitas, on väga hea alus tegevuseks, aga see on ka signaal, et Euroopa ei loobu kunagi õiglusest ja äh, inimõigusest õigustest ja mina naise ja selle koja liikmena usun, et Euroopa Liit saab olla naistele lootuse majakaks, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Pedron üheks minutiks. aitäh mul oli teistsugune sõnavõtt ette val-, valmistatud Äh, aga äh, ma osalen soolise võrdõiguslikkuse teemalisel arutelul, kus põhiliselt võtavad sõna naised ja ma mõtlen, et iga kord, kui me siin kojas räägime rahast, kui me räägime pommidest, rakettidest, võimust, siis on arutelus osalejad peamiselt mehed, aga kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis kõnelejate hulgas on põhiliselt naised äh, kui diskrimineerimine, isoleeritus ja äh, kõik muu oleks seotud meestega, siis ma olen kindel, et see strateegia oleks vastu võetud juba ammu. aga me räägime praegu enamusest, meie ühiskonna enamusest, me räägime oma tütardest kes võitlevad vägivallaga, me räägime oma emadest, kes teenivad vähem raha, me räägime oma vanaemadest, vanaemadest, kes peavad abi saama väikese pensioniga Äh, sellepärast et kogu oma elu on nad teeninud vähem kui mehed ja seetõttu ma kutsun kolleege siin kojas ja poliitikas üldiselt üles äh, kutsuma olema solidaarsed naiste suhtes, äh, kes võitlevad oma õiguste nimel, sest see puudutab ju kõiki neid naisi, keda me tunneme. aitäh. Teil on sinise kaardi küsimus kas olete valmis vastama? Eh, aitäh teie avalduse eest. mul on üks isiklik küsimus teile. mida mehed saaksid eh, teha ja kas te leiate, et, et mehed peaksid siis oma ametikohtadelt tagasi astuma või mida nad peaksid eh, ette võtma? ja, ja kuna me oleme poliitikud, siis mida teie saate teha poliitikuna oma erakonnas naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. aitäh, härra Pietrom saab sõna, et vastata. Ehm, me peame alati vaatama selja taha. nii palju naised eh, meie hulgas on jäänud maha ja meie poliitikutena vastutame selle eest. meie poliitikud, kes me kujundame poliitikat, omame täiendavat võimu, mida me saame ära kasutada selleks, et eh, toetada naisi, aidata neil saada võrdseks, ei mitte midagi enamat ega vähemat, vaid võrdseks ja see on meie kohustus. aitäh vastuse eest ja järgmisena saab äh, sõna härra Šimetška üheks minutiks. suur tänu, proua volinik. Äh, tundub, et me oleme sellises paradoksaalses olukorras, ühelt poolt me näeme üha suurenevat avalikkuse survet et äh, saavutamaks sooline võrdõiguslikkus. teisalt äh, on murettekitav olukord paljudes Euroopa liikmesriikides, eriti kui vaadata arvnäitajaid ja majanduse näitajaid. praktiliselt iga majandusnäitaja näitab, et, et ähm, naised on kehvemas rollis, kuuskümmend protsenti saavad vähem palka kaks korda vähem on esindatud äh, juhatustes, nõukogudes ja, ja ma ei räägi veel muudest ähm, diskrimineerimise vormi, vormidest, vägivallast ja nii edasi. see ei ole ainult ideoloogia küsimus, see on põhimõttelise inimlikkuse küsimus, kuidas me tolereerime seda, et poolel meie elanikkonnast ei ole samu standardeid, samu võimalusi, et elada elu väärikalt. ja ma loodan, et see uus strateegia aitab meil järele jõuda avalikkuse survele avalike poliitikatega. Liina Eh, Galvez Munoz, čas vist-. järgmisena saab sõna proua Galvez Munoz üheks minutiks. Mm, volinik, me tervitame seda, et teil on kavas tulla välja soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga, et te seda tutvustate siin parlamendi ees ja et te kavandate konkreetseid meetmeid, näiteks palga läbipaistvuse meedet, aga me peame tagama selle, et sooline võrdõiguslikkus oleks esindatud ka roheleppes. senini soolist võra-, süvalaiendamist Euroopa poliitikates ei ole olnud. meil on tööhõivestrateegia, aga me näeme, et tööturul mehed ja naised on hõivatud väga erinevalt, nii et reaalsuses soolist süvalaiendamist Euroopa poliitikates ei ole. väga raske on saavutada mingeid edasiminekuid Ehm, näiteks me peame vaatama vastavad majanduspoliitikad, mis senini on puudu. sellele viidatakse, aga mm, sellel ei ole mm, sellist tähtsust, kui tal väärib. E, Euroopa Parlamendis on soolise mm, süvalaiendamise võrgustik, e, seda edendatakse kõikides komisjonides, nii et me oleme valmis teiega koostööd tegema selleks, et saavu-, saavutaksime palju võrdsema Euroopa. aitäh, järgmisena sõna proua Maksova üheks minutiks. aitäh, et andsite mulle sõna, austatud volinik, sooviksin teid väga tänada selle soolise võrdõiguslikkuse strateegia eest tegemist on äh, väga raske portfelliga, mille te olete volinikuna endale saanud selle strateegia edendamiseks tuleb meil äh, eemaldada plokk Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise teelt. kahjuks äh, Slovakkia on öelnud, et nad soovivad oma ratifitseerimiskirja tagasi võtta. nii et ma usun, et me peaksime keskenduma sellele ja avatult asja arutama. ja diskrimineerimise vastane direktiiv tuleks samuti deblokeerida, nii et kutsun teid üles tegelema ka äh, haridusküsimustega koolis. harima tuleb hakata juba väga noori lapsi, see on ääretult oluline, sest ilma koolisüsteemi, haridussüsteemi muutmiseta, kui me ei selgita noortele inimestele, et võrdsus on oluline ühiskonna ja majanduse jaoks, ei juhtu mitte midagi. E, meil on e, üle kahekümne sõnasoovijat vaba mikrofoni vooru nimekirjas. kui kõik nüüd eh, kõne ajast kinni peavad, eh, siis on võimalik kõigile sõna anda. aga meil on viis minutit, ma peaksin tegelikult andma sõna ainult viiele inimesele, aga teeme katse, püüame anda sõna kõigile. nii et eh, teeme alguse esimese sõna soovi, soovijaga ja härra Vitšanal, palun, teil on üks minut. või proua. aitäh, volinik Tali, et olete täna siia tulnud äh, selleks, et tutvustada tulevast hoolidesse võrdõiguslikkuse strateegiat, see on väga oluline, äh, väga õigel ajal tuleb see poliitiline pühendumus äh, komisjonilt, kogu komisjonilt ja ma ei usu, et te üksi suudaksite selle töö ära teha, väga oluline on see, et iga volinik tegeleks soolise võrdõiguslikkuse küsimusega oma valdkonnas. kõik need probleemid me oleme väga selgelt siin diagnoosinud, kuulsite, mida kolleegid rääkisid, osad probleemid on vanad, osad on uued, me peame pöörama tähelepanu ka kliimamuutustele, sellele, mis toimub tehnoloogia vallas, naiste majandusliku võimestamisega, palgalõhele tuleb tähelepanu pöörata, pensionilõhele, aga tuleb vaadata ka eelarvet. et eelarveotsused oleksid äh, nii-öelda sooliselt äh, võrdsed, meil on vaja siduvaid meetmeid, äh, ranget rakendamist ja järelevalvet. aitäh, proua Fitzgerald ja nüüd saab sõna Maarja Manuel Tamarkas E suur aitäh! ma loodan, et strateegias saavad olema konkreetsed meetmed ja eesmärgid ja ressursid. vastasel korral jääb see ainult äh, tekstiks, mis lõpetab arhiivis. meil on vaja võidelda probleemidega, võita lahingud. koduvägivald ei tohiks enam eksisteerida näiteks meil on vaja tulevikuperspektiivi. tuleb võidelda ebavõrdsusega näiteks tehnoloogia aladel. strateegia peab kajastuma kõikides Euroopa poliitikates. diskrimineerimine ettevõtetes rahvusvahelised partnerlussuhted. võite arvestada meiega, meie toetusega, meie kriitikaga ja meie osalusega. aitäh. järgmisena saab sõna äh, proua Bilbao Parandika. aitäh, president, austatud volinik Euroopa Liit saab lisandväärtuse juurde, anda, me peame eh, nõudma miinimumstandarditest kinnipidamist kõikides liikmesriikides, ehm, tuleb võidelda mm, soolise diskrimineerimise vastu, tagada võrdõiguslikkus ja sellele tuleb läheneda ehm, juriidilisest lähtekohast lähtuvalt eh, ja tuleb vaadata ka, milline on statistika, eh, kui meil on vaja selliseid üleüldiseid kriteeriume et me oleksime kodanikele võimalikult lähedal, tuleb tegutseda kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja lõpetuseks tuleb eh, muuta inimeste mõtteviisi, tuleb lahti saada stereotüüpidest, eh, kõigest sellest, mis eh, nii-öelda toidab ebavõrdsust võrdsuse asemel. me oleme sajandeid näinud diskrimineerimist ja vägivalda ja nüüd tuleb teha tööd tagamaks, et et Euroopa võrdõiguslikkuse deklaratsioon ka ellu rakenduks. nüüd Silvia Sardone, palun. suur tänu, oleme siin selleks, et rääkida võrdõiguslikkusest, teate, et minu koduriigis Itaalias ainult neli protsenti ettevõtete juhtidest on naised, vaatamata sellele, et haridustase on väga kõrge. siin on juba räägitud palgalõhest, pole kahtlust, kuid ma ei ma ei tea, kas lahenduseks on kvoodid, ma ei taha, et naised oleksid justkui mingi panda, keda tuleks kaitsta. mina nõuan õigust, et mind hinnataks minu pädevuse ja võimete alusel. kui olen tublim kui mees, siis ma tahan, et minule makstakse rohkem ja mitte võrdselt. ja lõpetuseks ütleksin, et ma tahaksin, et lõpeks see pidev võitlus kvootide nimel meestele või naistele ja naisi ei tuleks kuidagi kaitsta, justkui panna nad reservaati. naisi tuleks hinnata kui inimesi, tuleks hinnata nende suutlikkust ning premeerida neid sellisel juhul, kui nad seda väärivad. suur tänu ja nüüd Hanna Neumann. Äh, proua Dali, mul on väga hea meel, et te nii suure energiaga sellele protsessile olete pühendunud, sellele strateegiale ja mul on väga hea meel ka parlamendi resolutsiooni üle, mille me homme vastu võtame, seal on tugev välispoliitiline mõõde äh, me oleme näinud äh, nii palju rahuläbirääkimisi ja oleme näinud, kuivõrd oluline on, et naised oleksid sellesse kaasatud, see tagab stabiilsema rahu minu arvates on väga vanulik, kui välja, Rahvapartei delegatsioonid välisreisidel koosnevad ainult naist, koosnevad ainult meestest, et kriisipiirkondadesse saadetavates delegatsioonides ei ole mitte ühtegi naist ja mul oleks väga hea, kui selles strateegias ja ka teistes eh, tegevustes eh, me vaataksime oma struktuurid uuesti läbi ja oleksime julgemad, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, Ruža Tomatšis, üks minut. aitäh äh, väga oluline äh, on, et mehed ja naised oleksid võrdõiguslikud ja väga oluline on sotsiaalne võrdsus. kõigil peavad olema võimalused kasutada ära seda, mida elu pakub, igaüks peab saama elada oma elu nii, nagu ise tahab aga äh, võrdsed võimalused ei tähenda võrdse, võrdseid tulemusi. kui me anname naistele samasuguse võimaluse teha samu töid nagu mehed äh, ja sama palga eest, siis see ei tähenda seda, et kõik naised seda teha tahavad. Äh, erinevused käitumises tuginevad ka bioloogiale, mitte sotsiaalsete, poliitiliste takete kõrvaldamine ei muuda naisi meesteks, sellepärast et mehed ja naised ei ole ja ei saagi olla samasugused, aga aga neil peavad olema võrdsed õigused, selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. ja nüüd Claire Dali üks minut. suur tänu, president. ma arvan, et naiste võrdõiguslikkus ei teostu, kui naistel ei ole kontrolli oma kehade üle. ma tervitan küll edusamme Iirimaal ja Küprosel ja teistes paikades, mis puudutab ligipääsu abordile, tuleb siiski mõista, et mõnedes riikides on üritatud saavutusi vähendada, kasutatakse teadlikku keeldumist ja naiste otsuseid takistatakse, isegi üritatakse aborti keelustada, seda peame väga tõsiselt võtma. naised puutuvad kokku äh, eriti mõned teised, mõned naised puutuvad kokku rohkem kui teised veel diskrimineerimisega, näiteks nagu romad. Bulgaarias roma naised eraldatakse sünnitushaiglastes, nad ei tohi kasutada tualettruume koos teiste naistega. meil on vaja konkreetseid lahendusi, selle jaoks on vaja õigusakte sellise diskrimineerimise vastu. peame andma naistele võimalikult rohkem võimalusi. suur tänu härra Kristoforu, üks minut. suur tänu. ma pean ütlema, et äh, ma lootsin, et ei olegi enam vaja rääkida soolisest võrdõiguslikkusest Euroopa Liidus, sest Euroopa Liit võiks äh, olla saavutanud juba selle soolise võrdõiguslikkuse, kuid aastal kaks tuhat kakskümmend võitleme Euroopa Liidu väärtuste eest ja sooline võrdõiguslikkus peaks olema ju enesestmõistetav, ometi on see endiselt probleem, arutame seda endiselt. just nagu see peaks olema, me oleksime pidanud selle saavutama juba aastaid tagasi. mul on hea meel äh,, volinik Dali, teie jõupingutuste pärast. Euroopa Liit peab olema äh, eesliinil, peab olema avangard äh, rakendama meetmeid ja, ja kutsuma korrale ka liikmesriigid, kes ei rakenda meetmeid ka võib-olla läbi eelarve, ka võib-olla läbi direktiivi, mis võetakse vastu, on lubamatu, et meil ei ole soolist võrdõiguslikkust Euroopas. vägivald naiste vastu äh, peab lõppema me peame olema uhked saavutatu üle, kuid peame tegema veel enam. suur tänu ja nüüd Robert Haisel üheks minutiks. E, suur tänu. soolise võrdõiguslikkuse strateegia peab tuginema e, sellel, mis tulevikus peab inspireerima kõiki liikmesriike. sellele peavad pühenduma kõik liikmesriigid ja sellega peaksid kaasnema siduvad instrumendid. on kujuteldamatu, et naised saavad madalamat palka ja pensioni kui mehed ja ka avalikus sektoris Euroopa Liidu liikmesriikides. selle kallal tuleb kindlasti töötada. ja töö ja pereelu kokkusobitamine on äärmiselt tähtis samuti selleks, et naised pääseksid kergemini ligi lapsehoiuteenustele. kõik see peab olema rahaliselt kättesaadav ja peavad olema ka piisavad võimalused ja tähtis on ka tervishoiule ligipääs, oleme rääkinud Rooma naiste diskrimineerimisest. see tuleb lahendada võimalikult kiiresti ning äh, tuleb ka võidelda koduvägivallaga, seksuaalse ahistamisega, töökohal ahistamisega, eri, ebameeldivate kommentaaride ja kiusamistega. suur tänu ja härra Birklitš, üks minut. aitäh, lugupeetud äh, president äh, Euroopa kodanike diskrimineerimine ühiskonnaelus ähm, äh, ja ka tööelus ähm, ei ole vastuvõetav ja ei ole kooskõlas nende põhimõtetega, millele Euroopa Liit rajaneb. meil on vaja me ei ole piisavalt pühendunud tegelenud meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkusega. me peame äh, rahvusvahelise soolise võrdõigus, äh, rahvusvahelise naistepäeva raames samuti pöörama rohkem tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele. Äh, lihtsalt näib, et parlament tihti rahuldub selliste suurte sõnadega, ma tahaksin kutsuda Äh, kolleege Rahvaparteist meenutama hiljutamaid äh, muudatusettepanekuid, mis puudutasid võrdset tasu võrdse töö eest äh, meil on vaja struktuurimeetmeid, ilma selle tulemuse strateegiat, strateegiat ei saavuta me soolist võrdõiguslikkust, aitäh. Silvia Spurek, palun. suur tänu, president naisi ei kaitsta piisavalt vägivalla eest. riik, on riike, kus naistel puudub ligipääs tervishoiuteenustele. laiste hoidmise kohustus asub naistele ainult üks protsent, võtab isapuhkust. mina tulen Poolast. naistel pole seal õigus äh, turvalisele legaalsele abordile. puuetega naised, vanemad naised, LGBTI naised, rooma naised äh, on kannatajateks. on häbiväärne, et kahekümne esimesel sajandil Euroopa südames on naisi, kellel, kes ei kasuta taga oma põhilisi inimõigusi. Euroopa Liit peaks tagama ühtsustatud standardid ja kõrgeima kaitsetaseme naiste inimõigustele kõikides liikmesriikides peaks olema see soolise võrdõiguslikkusega strateegia peaeesmärk. tänan. suur tänu. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua Talli suur tänu. suur tänu kõikidele teie asjakohaste sõnavõttude eest. aasta on kaks tuhat kakskümmend, tõepoolest, endiselt arutame veel üle poole maailma rahvastiku õigusi. arutame õigusi, mida mehed peavad iseenesestmõistetavaks. nii et ma tänan teid tõepoolest üleskutsete eest, et oleks rohkem mehi, kes äh, osaleksid aruteludes, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust. meil kõigil on emad, mõnedel meist on tütred. ja me räägime äh, rahvastiku poole, poolest ja rohkemast. üks meesterahvas siin vist ütles, et feminism ei ole mitte ainult naiste asi, vaid kogu ühiskonna asi tõepoolest. ja nagu härra Piedron ütles väga õigesti, kui me räägime sõjast ja relvadest, mis inimesi tapavad, nagu teie ja mina, siis äh, osalevad paljud mehed. ma ei soovi, et oleks rohkem naisi selles val-, sektoris, vaid ma soovin, et seal oleks ka vähem mehi. ja ma sooviksin, et me kõik räägiksime rahust kuid äh, see on reaalsus. on tähtis, et me osutame sellele ja et äh, me mõtleme soolisele võrdõiguslikkusele, mis äh, on meie kõikide jaoks oluline teema, kõigi ühiskondade, kogu Euroopa jaoks, kogu maailma jaoks tähtis uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia tegeleb paljude teemadega, millele osutasite ja mida, seda on rõhutatud ka komisjoni presidendi poliitilistes suunistes. ma sean ambitsioonika tegevuskava võitlemaks naistevastase vägivalla vastu, kaasa arvatud veebis toimub vägivald, teen õigusloomulise ettepaneku, mis tagab parema läbipaistvuse palgatasemetes Euroopa Liidu ettevõtetes ja organisatsioonides ning võtame teisi mitteõigusloomelisi meetmeid selleks, et ületada palgalõhe ja ma soovin, et meil oleksid uus, uued eeskirjad, mis tagaks soolise võrdõiguslikkusega ettevõtete nõukogudes. me teame, et sihtmärgid töötavad, töö- ja eraelu direktiivi rakendatakse, et äh, lastehooldus ja töö kokku sobiks, tervit-, ning me soovime ka, et poliitikaalgatusi hinnataks läbi võrdõiguslikkuse prisma. komisjoni töö soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise osas on põhjalikum ja süstemaatilisem kui varasemalt. peame soo ja võrdsuse küsimustele tähelepanu pöörama, kui mõtleme meie ühiskonna peamistele väljakutsetele nagu digiteerimine nagu üleminek rohelisemale majandusele, seda mainiti ka siin arutelus. tõepoolest, meie sihiks on vaesuse feminiseerimine. vaesuse lõhe naiste seas on tulemuseks paljudele ebavõrdsuse nähtusele, millega mehed ja naised puutuvad kokku kõikides eluvaldkondades. ja kordan, et ma siin arvestan Euroopa Parlamendi tugeva toetusega, sest võrdsus kõikidele kodanikele on üks peamistest Euroopa Liidu väärtustest. me peame selle tegema reaalsuseks meie kõik koos, kõigi meie kodanike huvides, suur tänu. suur tänu, proua volinik, sellega on arutelu lõppenud. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde selleks on äh, suuliselt vastatav küsimus Euroopa Liidu prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni kuuekümne neljandaks istungjärguks. ja tuletan teile meelde, et selleks, et äh, kasutada senise kaardi süsteemi, võite kasutada tavapärast või elektroonilist süsteemi. instruktsioonid on äh, olemas väljapääsude juures, aga nüüd saab järgmisena sõna Äh, proua Reegner. aitäh, lugupeetud president äh, kuuekümne neljandat aastat tähistame sellest dokumendi vastuvõtmisest, kus pandi väga selgelt paika äh, naiste õigused meil on olemas Pekingi deklaratsioon, mis neljas naistekonverents äh, Pekingis vastu võttis äh, ja see on väga progressiivne, kõikehõlmav ja kõige selgemini sõnastatud dokument naiste õiguste kohta, mis meil praegu on. see hõlmab äh, kõiki eluvaldkondi, täielik võrdõiguslikkust meestega on see, mida seal mainitakse naistel pea, peaks nii rahu tingimustes kui ka sõjatingimustes olema õigus eraelule. selline deklaratsioon on meil olemas aastast tuhat üheksasada üheksakümmend viis. naiste õigused on inimõigused meil on äh, naiste äh, Magna harta, äh, mis teeb kõigist naiste õigustest inimõigusest ja rõhutab meeste ja naiste võrdõiguslikkust. see deklaratsioon hõlmab, sellega on liitunud kõik valitsused, see hõlmab ka mitmeid vabaühendusi ja mitmesuguseid mitmetasandilisi organisatsioone. sada kaheksakümmend valitsust on võtnud endale kohustuse naiste õigusi ellu rakendada ja iga viie aasta tagant aru anda oma tegevusest. mina tahaksin iseäranis juhtida tähelepanu sellele, et me peaksime rääkima naiste ja meeste võimu või,, võimu poolest võrdseks tegemisest väga oluline on suurendada naiste õigusi igas valdkonnas, näiteks eriti tervishoiu valdkonnas. see on väga oluline juurdepääs majandusressurssidele, teadusele, tehnoloogiale, haridusele, informatsioonile, kommunikatsioonile, turgudele, seal peab valitsema täielik võrdõiguslikkus kakskümmend viis aastat hiljem oleme me ikkagi veel halvas seisus, mitte üheski riigis ei ole me saavutanud meeste ja naiste täielikku võrdõiguslikkust, mitte isegi Euroopa Liidus meie Euroopa Liidus ähm, äh, äh, vajame ühiseid meetmeid selleks, et tagada naiste võrdõiguslikud ja me äh, ei tohi alla anda, meil on vaja direktiivi meeste ja naiste võrdõiguslikkuse vastu, mis on juba kaheksa aastat toppama jäänud Ehm, meil ei ole täielikku võrdõiguslikku näiteks juurdepääsul kaupadele, teenustele, ehm, samuti ehm, tööhõive valdkonnas. meil on üle-euroopaline diskrimineerimine palkade küsimuses. ja viis tuhat, äh, tuhat naist, pool miljonit naist kannatavad suguelundite muundamise all ja see ei toimu mitte väljaspool Euroopat, vaid siin Euroopas. Need arvud teevad Euroopale häbi ja teevad häbi enamikele valitsustele Äh, me peaksime suunama ka kriitika nõukogule ja valitsustele, kes on äh, võtnud endale kohustuse oma kodanike, äh, kodanike võrdõiguslikult esita-, esindada neid, võrdõiguslikult kaitsta, seni kuni on saavutatud täielik võrdõiguslikud ja traditsioonilised, kultuurilised, religioossed, matsolikud seisukohad takistavad võrdõiguslikku saavutamist ja naised on ikka vähem väärt kui mehed ja seetõttu peame me just nimelt Euroopa tasandil võitlema naiste õiguste kui inimõiguste eest. me ei saa lubada tagasilööke Euroopa Liidus, Euroopa Liidu liikmesriikides või äh, äh, mujal maailmas, jutt käib äh, elanike tervisest, jutt käib mitte üksnes naiste inimõigust, me soovime, et liikmesriigid täidaksid kohustusi, mis nad üheksakümne viiendal aastal võtsid ähm, tegemist on dokumendiga, mis on rahvusvaheliselt legitiimne, meil on vaja edusamme me peame sellele dokumendile uue elu sisse puhuma. meil on praegu vaja astuda samme ja selleks on meil vaja valitsuste kaastööd, meil on vaja koalitsioone, mis rajanevad tegudel Ehm, ma tahaksin meenutada Pariisi Mehhikut, meil on vaja edusamme eh, ellurakendamisel, see on hädavajalik. Eh, ja lugupeetud saadikud, ma usun, et homme hääletusel mõtlete sellele ja toetate eh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad tegudel rajanevat koalitsiooni. meie Euroopa Parlamendis soovime multilateraalset lähenemise, me tahaks et meil oleksid äh, ühi, ühi, ühised lähenemised, Euroopa Liit äh, peaks ühiselt äh, ja mitmel tasandil tegutsema, aitäh, aitäh. ja nüüd saab sõna nõukogu nimel proua Brnjatš, palun. aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud aitäh selle võimaluse eest teiega mõtteid vahetada ÜRO naiste staatuse komisjoni järgmise istungi teemal. me käsitleme naiste õiguste teemat laiemalt tegemist on väga olulise aastaga Euroopa Liidu naiste jaoks. tegemist on äh, omamoodi verstapostiga ka soolise võrdõiguslikkuse jaoks. me tähendame, tähistame ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kakskümmend kakskümmend viis, kahekümne, kahekümnendat aastapäeva, see puudutas naisi ja, ja julgeolekut ja samuti kahekümne viiendat aastapäeva, mis möödub äh, Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi vastuvõtmisest Äh, sooline võrdõiguslikkus on osal-, oluline kõigile kodanikele, see ei ole ainult naiste küsimus, see on sotsiaalne küsimus ja ka majandusküsimus, mis annab kõigile võrdse võimaluse äh, anda panus meie majandusse äh, naiste staatuse komisjoni eelseisev istung on pühendatud Pekingi deklaratsioonile ja tegevusplatvormile järgmisel koosolekul, järgmisel istungil, mis puudutab ähm, naiste staatust, peaksime pöörama tähelepanu nendele lünkadele, mis on Pekingi äh, deklaratsioonis ja tegevusplatvormis ja vaatama, millised, kuidas on lugu nende kohustustega, mis me võtsime vastu kakskümmend viis aastat tagasi, me peame panema äh, uut hoogu nendele kohustustele, mis me oleme võtnud, et tagada õigused kõigile naistele, tüdrukutele ÜRO peasekretär on juhtinud tähelepanu sellele, et edusammud väga paljudes valdkondades on olnud kesised. iseäranis selles osas, mis puudutab äh, naiste ja äh, tütarlaste kokkupuuteid äärmise vaesusega ja vägivallaga. Äh, meil on samuti tööturul osalemise osas suured soolised lõhed, samuti äh, vähene esindatus otsuste langetamisel kõikides sektorites. Euroopa Liit tahab kõikides nendes valdkondades lati kõrgele seada meil on vaja ka piisavaid rahalisi vahendeid. kui me räägime läbirääkimistest ja poliitilistest deklaratsioonidest, siis Euroopa Liit tahab olla soolise võrdõiguslikkuse küsimustes juhi rollis Äh, see äh, positsioon, milles me oleme kokku leppinud, tugineb Euroopa Liidu õiguslikule ja poliitilistele raamistikule ja sellele tuginevad meie läbirääkijad New Yorgid, New Yorgis. kõige olulisemateks teemadeks on äh, võrdõiguslikkus, mittediskrimineerimine, seksuaalne ja soopõhine vägivald, perekonnale suunatud poliitikad, tervishoid, haridus, sotsiaalne kaitse, korralik töö, seksuaal- ja reproduktiivne tervishoid ja uus Euroopa arengukontseptsioon ja segregeeritud andmete kogumine meie positsioonidokument sisaldab ka juhtpõhimõtteid kliimamuutuste osas ja info- ning kommunikatsioonitehnoloogia osas. Euroopa Liit teeb kõik, mis tema võimuses, et kaitsta seni saavutatud ja uute edusammude saavutamine on meie jaoks täpselt samuti oluline, et oleks täielik võrdõiguslikkus meeste ja naiste vahel. Euroopa Liit üritab saavutada ka poliitilist deklaratsiooni, mis tunnistab naiste kodanike ühiskonna organisatsiooni ja inimõiguste kaitsjaid. Nende roll on väga oluline edendamaks ja kaitsmaks kõikide naiste ja tüdrukute inimõigusi. Euroopa Liit äh, jätkab kodanikeühiskonna toetamist ja tahab luua turvalise äh, keskkonna, kus nad saaksid tegutseda tõhusalt äh, nii kohalikul, riiklikul kui ka ülemaailmsel tasandil. mis puudutab Euroopa Liidu poliitilist avaldust avaistungil, siis me oleme veendunud, et Euroopa Parlament ja Nõukogu jaguvad samu väärtusi ja samu huve ja meil on samad prioriteedid ja seetõttu oleme valmis täna ära kuulama teie seisukohad, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, laiemalt soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Te täiesti õigesti rõhutasite seda, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mingi eraldiseisev teema, vaid teema, mis puudutab kogu ühiskonda ja kogu majandust. edusammud selles valdkonnas nõuavad soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide integreerimist kõikidesse asjaosa, asjakohastesse strateegiatesse ja poliitikatesse Äh, meil on vaja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja konkreetseid meetodeid ja just nimelt selles vaimus, tuginedes möödunud detsembrikuu järeldustele, on nõukogu äh, loonud, äh, koostanud kõrgetasemelise soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja mul on väga hea meel, et komisjon on selle strateegiaga koostanud. nõukogu on pidevalt nõudnud ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõikides poliitikavaldkondades nõukogu on komisjoni ja liikmesriike samuti kutsunud üles rohkem pöörama tähelepanu soolise võrdõiguslikkusele Euroopa poolaasta erinevates etappides lõpetuseks äh, peatuksin mõne sõnaga ka nõukogu tööprogrammil eelseisvatel kuudel loomulikult jääme ootama neid algatusi, millest komisjon on teada andnud, näiteks meetmed, mis puudutavad palkade läbipaistvust samas, nagu te teate, sooline võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine on Horvaatia kui eesistuja prioriteetideks. Äh, nõukogu järelduses, mis puudutas pikaajalise hoolduse ning töö ja eraelu tasakaalu, äh, ütlesime, et suurem osa sellisest tööst langeb naiste õlule ja see piirab nende võimalust osaleda tööturul kolmekümnendal jaanuaril Horvaatia korraldas kõrgetasemelise konverentsi, eh, mille teemaks oli naiste osalus tööturul ja selle sotsiaalsed hüved. selle konverentsi eh, tulemusi arutame ka ÜRO-s. Eh, väga palju on ära teha, aga väga palju on veel vaja ka teha selleks, et saavutada täielik võrdõiguslikkus nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liidu piire. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Tali, palun. aitäh. lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et te val-, panite ettevalmistused ÜRO naiste staatuse kuuekümne neljandaks istungiks tänase istungi päevakorda ajastus on väga hea, läbirääkimised äh, poliitilise avalduse teemal ning Euroopa Liidu äh, avalduste ettevalmistamine on parajasti käimas ning meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et, et see äh, istung algaks väga tugeva ja tegudele orienteeritud poliitilise avaldusega, mis keskendub olemasolevate kohustuste täitmisele. samas valmistame ette ka paralleelseid üritusi, neid on üsna palju, kesk-, need keskenduvad uutele ideedele ja parimatele koba-, kogemustele selles osas, kuidas Pekingi tegevuskava edasi arendada. see on selle foorumi eh, tugevus, see võimaldab meil kokku tulla ja ar-, arutada soolist võrdõiguslikkust paljude selles valdkonnas tegutsevad me tähistame ka kahekümne viiendat aastat Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmisest. samuti tähistame ÜRO kahekümne viiendat, ÜRO aastapäeva ning viie, jätkusuutliku arengu eesmärkide viiendat aastapäeva sooline võrdõiguslikkuse ja naiste tüdrukute vähestamine ei ole ainult õigluse küsimus, see on ka midagi, mis on majanduslikult mõttekas. Äh, see hool-, tagab selle, et mehed ja naised, poisid ja tüdrukud saavutavad oma täielikku potentsiaali. lugesin suure huviga äh, ÜRO peasekretäri raportit, äh, mis puudutas hetkeseisu naiste ja tüdrukute olukorra kohta maailmas. tegemist on väga hea ja nüansseeritud raportiga mis tugineb saja kuuekümne seitsmele riiklikule ülevaate, ülevaatele ja regionaalsetele kohtumistele, mis toimusid erinevates piirkondades kogu maailmas. me oleme olnud tunnistajateks mõningatele edusammudele, aga neid ei ole olnud nii palju, nagu me oleme soovinud. naiste osalus tööturul on suurenenud, aga viimastel viie, viimase viie aasta jooksul on see toppama jäänud naiste õlule langeb liiga palju kodustest majapidamistöödest ja äh, inimestest hoolitsemise ülesannetest. naised äh, ei ole meeste ja, äh, meestega võrdses seisus. naised kakskümmend viis protsenti suurema tõenäosusega elavad vaesuses. soolised stereotüübid endiselt määravad naiste ja tüdrukute rollid, soopõhine vägivald on väga sage teema Äh, tekivad ka uued probleemid, äh, kliimamuutused, digitaalne tehnoloogia. Äh, me peame muutma need muutused võimalusteks. digitaliseerimine Äh, võib avada uksi naistele ja tüdrukutele, aga see võib äh, leida ka kuritarvitamist, seda võidakse kasutada nende vaigistamiseks. nagu ÜRO peasekretär ütles, äh, sooline võrdõiguslikkus naiste ja tüdrukute päästamine on äärmiselt oluline majanduslikult ebakindlas maailmas, kus ähm, polariseerumine suureneb ja keskkonnaohud kasvavad võimuvahendite ja võimaluste ebaõiglane jaotus põlistab soolist ebavõrdsust. ma tervitan Euroopa Parlamendi panust, sealhulgas ka teie eelseisvat resolutsiooni sellel teemal ning parlamendi kohalolekut sellel äh, komisjoni istungil äh, sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu jaoks prioriteediks nii meie sisesuhetes kui ka välissuhetes ja tegu, tegevustes komisjon esindab äh, märtsis uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja veel kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal käivitame kolmanda soolise võrdõiguslikkuse ja naiste väestamise tegevuskava välissuhetes. Äh, suuremad ambitsioonid ja terviklik lähenemine on suunatud nendele probleemidele, mille oleme kindlaks teinud maailmas ja Euroopas me tahame soolist võrdõiguslikkust lülitada kõikidesse poliitikavaldkondadesse, võrdõiguslikkuse rakkerühm, eh, kus on liikmed kõikidest Euroopa Komisjoni talitustest ja välisteenistusest, on selles eh, kontekstis väga oluline. Eh, meil on ka konkreetsed meetmed teatud soolise võrdõiguslikkuga seotud tegevustele. tegeleme soolise võr-, palgalõhega ja suurendame palga läbipaistvuse meetmeid, hakkame välja töötama meetmeid selleks, et teha lõpp soopõhisele vägivallas äh, vallale tahame saavutada ettevõtete juhtkondades soolise tasakaalu. Äh, ootan suure huviga teie seisukohti ja nende mõtete ja seisukohtade arutamist ja suur aitäh, et te panite äh, selle ÜRO naiste staatuse komisjoni kohtumise päevakorda, aitäh! aitäh, proua volinik, Rahvapartei nimel saab nüüd sõna proua Fitzgerald, palun uh,. To... aitäh, sooviksin tervitada neid kahte kõnet, mida just kuulsime äh, ja ka Ivlini kõnet mis tõid väga selgelt välja need prioriteedid, mida me peaksime ÜRO konverentsil tutvustama. sõnad on õiged, rütm on õige ja nüüd tuleb teha endast parim selleks, et need prioriteedid saaksid ka ellu rakendatud. Need prioriteedid, mida me siin parlamendis oleme kuulnud, on tõesti need prioriteedid, mida tutvustada ka ÜRO-s. selge on see, et edusamm on saavutatud, aga ees seisavad väga tõsised probleemid naiste seas üle kogu maailma. Nairobi konverents äh, rahvastiku ja arengu osas, äh, selle raames äh, USA ei kirjutanud alla avaldusele, mis rääkis konverentsi prioriteetidest, see on tõsine küsimus. kakskümmend viis aastat pärast Hillary Clintoni sõnavõttu naiste õiguste kohta. raske on uskuda, et seda oli vaja öelda, aga see, see tõesti kiirendas muutust, aga teha on veel väga palju, tegemist on väga olulise aastaga. Ehm, kiirendamise aastaga, rakendamise aastaga, sihtide aastaga ja ka järelevalve aastaga ning ka eelarve küsimuste aastaga, see on ääretult olulisel kohal ÜRO-s käesoleval aastal see teema, eelarve teema ja loomulikult tuleb äh, silma peal hoida sellistel suhtumistel, mis on ähm, endiselt väga levinud seksistlikud äh, suhtumised, äh, kuidas naisi tajutakse, kuidas nende poole pöördutakse. oleme kuulnud ka täna siin kriitikat, mida kvootide osas ÜRO on öelnud, et see on vajalik meede, kvoodid on Ehm, toiminud ehm, meeste puhul senini päris kaua. aitäh teile, nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Fritson. üheks minutiks. aitäh, lugupeetud volinik. Äh, viimane kord, äh, kui ma äh, Äh, New Yorgis äh, ÜRO komisjonis olin, oli mul väga häbi, et Euroopa Liidus ei olnud võrdõiguslikkuse strateegiat. Äh, seekord, kui me seal parlamendi esindame, saame me öelda, et Euroopa võtab seda teemat tõsiselt, sest volinik Tali on meil nüüd ühte sellist strateegiat tutvustanud naised, naiste jaoks on see oluline ja see naised Äh, annavad väga suure panuse läbirääkimistesse, rahusse ja mul on väga hea meel, et ma saan töötada Naisõiguste Komisjonis. Äh, tahaksin öelda selle, et naistel on äh, õigus kaitsele vägivalla eest, meil on vaja võrdõiguslikkust Äh, ka kliimapoliitika valdkonnas. see on oluline kõikide äh, naiste jaoks, äh, kõigi tüdrukute jaoks, aga kõigi meeste jaoks, aitäh! aitäh, Renew Europe fraktsiooni nimel saab sõna proua Rafaela kaheks minutiks. austatud volinik, naiste õigused on inimõigused mulle meeldiks väga elada maailmas, kus ei tuleks rõhutada seda, et naiste õigused on inimõigused. mehed ja naised nii eelmised põlvkonnad kui praegused põlvkonnad on väga palju tööd teinud selleks, et jõuda sellisesse punkti, kus nende asjadega saab edasi minna. Neid õigusi ei saa võtta iseenesestmõistetavana ja me ei saa ka oma demokraatlikku Euroopat võtta iseenesestmõistetavalt. naiste õigused on endiselt löögi all. on äh, tehtud katseid hiljuti ähm, tagasi lükata naiste soove püüdlusi, me peame kasutama ära oma hääle selleks, et et ehitada üles sotsiaalsem Euroopa, kaasavam Euroopa, kus kõigil on võrdsed võimalused, sealhulgal ka naistel ja see resolutsiooni ettepanek on meie pühendumus võidelda selle tegevuskava eest ka ÜRO-s, et võimestada naisi. Euroopa kodanike esindajatena me teame, kui oluline on eh, kolmekümnendaks aastaks võetud tegevuskava ellu rakendada naised peavad kuuluma mm, juhtkogudesse, aasta kaks tuhat kakskümmend on aasta, kus äh, tuleb tõesti mõista, et äh, kõikide naiste ja tüdrukute võimestamine, nende võrdõiguslikkuse saavutamine tuleb nüüd ellu rakendada. Äh, märtsis tähistatakse naiste õigusi, aga vaadatakse ka üle, mida veel on vaja ära teha, näiteks tuleb parandada naiste tingimusi tööturul, püsiv naiste vaesus on midagi sellist, millega ei saa enam leppida edasi liikuda, kutsun üles teid astuma kõik sammud selleks, et naised saaksid oma mak-, potentsiaali maksimaalselt ära kasutada, neil oleks juurdepääs tööturule ja nad saaksid eh, meie ühiskonna kõiki hüvesid võrdselt kasutada. tunnustagem kõikide naiste häält igal pool, meie pühendumus osaleda kuuekümne neljandal ÜRO naiste staatuse komisjoni istungjärgul näitab, et me võtame seda küsimust tõsiselt, aitäh aitäh! ja nüüd äh, IDE fraktsiooni nimel saab sõna proua Anderson pooleteiseks minutiks. Euroopa Parlament räägib oma prioriteetidest, räägime naisõigus, naiste staatuse komisjoni istungil. naiste õigused äh, on tugevad ainult siis, äh, kui äh, naiste rolliga lõpuks lepitakse, äh, naised saavad oma võimalusi äh, teostada ainult siis, kui seksuaalvähemused saavad oma õigusi teostada, seda öeldakse meile. naiste jaoks on oluline oma partneriga oma elu jagada, me tahame kehtestada kvoote naistele juhtkohtadel see on tõesti naeruväärne ja seksistlik eh, selline lähenemine Äh, naised äh, ei suuda justkui Euroopa Liidu, ilma Euroopa Liiduta midagi väärtuslikku ees saavutada. kui me tahame naiste õigusi äh, tugevdada, peame mõtlema piirikaitsele, et naised ei peaks kartma, et mingeid mehi Euroopasse sisse tuuakse. me tahame tsiviliseeritud ühiskonda, kus me saame ennast avalikus ruumis turvaliselt tunda ja reali-, ennast realiseerida. ja meile räägitakse räägitakse siin mitmekesisusest, humanita-, humanitaarsusest nau-, naised Euroopas eh, ja samuti nende mehed vajavad valikuvabadust. kui me tahame siin hakata kehtestama kvoote, eh, siis tekib mul küsimus, mida Euroopa Parlament siis võtab selleks, et meid nende kaitsjate eest kaitsta, aitäh. Our next speaker is Mrs Van aitäh, järgmisena saab sõna proua Vana suur aitäh, lugupeetud president, kallis kolleegid, see arutelu näitab äh, täna väga selgelt, et meie siin Euroopa Parlamendis, komisjonis ja nõukogus äh, ÜRO saamis, raames peame kõnelema ühe hääldusega, me peame võitlema tagasilöökide vastu. Äh, me ei tohi seda võitlust teha naeruväärseks, võitlus käib ju no, rahvusvahelise võrdõiguslikkuse nimes kõikides valdkondades. Pekingi deklaratsioon on kõige, kõikehõlmava poliitiline raamistik võrdõiguslikkusest ja kakskümmend viis aastat hiljem on meil, eurooplastel, kohustus eh, ju, juhi rollis, siin maailma rollis, eh, maailma areenil niimoodi ka käituda. meie Euroopa Parlamendi saadingud peame homme vastu võtma resolutsiooni ja ma loodan, et ka nõukogu võtab väga selge seisukoha ning äh, tegeleb Pekingi tegevusplatvormiga ja võtab selge seisukoha siis soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, aitäh. üheks minutiks saab sõna proua Višnevska aitäh, president, austatud daamid ja härrad. naiste õiguse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon diskrimineerib väiksemaid fraktsioone ja jätab nad ilma eh, esindatusest ehm, ehm, naiste staatuse komisjoni ÜRO istungjärgul osalemisest. kas te olete äh, rahul selle olukorraga, et äh, konservatiivsete naiste hääl äh, seal ei kõla, nende naiste hääl, kes äh, ei, mm, soovivad kombineerida töö- ja pereelu, nad ei võta pereelu koormana, nende hääl ütleb, et elu tuleb kaitsta, elu on ime, elul on kõige kõrgem väärtus samas äh, vasakpoolseid ja liberaalseid hääli kuulatakse igal pool, need, kes ütlevad, et abort on inimõigus, abort on pereplaneerimismeetod, ähm, need, kes manipuleerivad soolisi küsimusi, palun hääletage resolutsiooni poolt, aga ilma selle ideoloogiata. Rodriguez palub Eh, proua Rodriguez Palo, palun, teil on poolteist minutit kõneaega. Eh, ka kuue ei ole seal esindatud. Ähm, austatud daamid ja härra, me oleme teinud resolutsiooni ettepaneku omapoolsete soovitustega, mis peaks olema võetud aluseks äh, Euroopas praktikas. me nõukogus väga palju entusiasmi ei ole näinud, kui rääkida naiste õigustest. nõukogu on tegelikult eh, see osa Euroopa Liidus, kes on kõige rohkem eh, teinud selleks, et aeglustada eh, naiste võrdõiguslikkust, näiteks diskrimineerimise vastane direktiiv, kas teil on kavas midagi ette võtta mm, lähiaastatel, me, meil on öeldud, et liigutakse edasi teosammul. see, et Euroopa Liit ei ole ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni, kuna terve rida riike on selle blokeerunud, Visegradi rühm ja nende toetajad äh, ja ka lobistid, kes toetavad äh, äh, abordivastasust. on teisi, kes arvavad, et naised on lihtsalt laste sünnitamise masinad, et naistel ei peaks olema reproduktiivtervise õigusi mm, kui see nii, siis see on iseenesest juba vägivald naiste vastu ja see tuleks anda Euroopa Kohtusse. see, kes, need, kes ei soovi kõrvale jätta diskrimineerimise mm, hariduse osas koolides, mm, Ungari, Slovakkia, kus käib selline sooline ideoloogia, sooline vägivald mm, lokkab ja mõningates riikides äh,